Guten Tag, meine Damen und Herren. tere päevast, daamid ja härrad. ma kuulutan kahekümne üheksandal märtsil kaks tuhat kaksteist katkenud Euroopa Parlamendi istungjärgu jätkunuks. austatud kolleegid mul on väga hea meel tervitada täna siin kahtteist äh, Horvaatia vaatlejaliiget Euroopa Parlamendi täiskogu istungil